La seduta è ripresa. Komu- osaistungjärk jätkub. edastan teile hääletustulemused. Need on järgmised lõpphääletused. EL-i puuetega inimeste strateegia pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat vastu võetud. määrust Eh, muutmine seoses kohandustega Covid-19 pandeemiale reageerimiseks vastu võetud, konkurentsipoliitika vastu võetud, maksuküsimuste allkomisjon vastu võetud, vähktõvevastase võitluse erikomisjoni moodustamine vastu võetud, välissekkumise erikomisjon vastu võetud, tehisintellekti erikomisjon vastu võetud resolutsioon Tšehhi Vabariigi teemal lõige üksteist vastu võetud, lõige neliteist äh, vastu võetud, äh, lõiget äh, nelikümmend viis kolmes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, kolmas osa vastu võetud. lõige nelikümmend üheksa vastu võetud, põhjenduspunkt A es-, kahes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud. Lääne-Balkanid muudatusettepanek kolmkümmend kaks tagasi lükatud, kolmkümmend kolm tagasi lükatud, kolmkümmend neli tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa vastu võetud, kümme vastu võetud, lõige üks, esialgne tekst, punkt S vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kuus tagasi lükatud, lõige üks, punkt T vastu võetud, muudatus üksteist ja kaksteist vastu võetud, kolmteist vastu võetud, kolmkümmend seitse tagasi lükatud lõige üks punkt AQ kolmes osas, esimene osa vastu võetud, teine vastu võetud, kolmas vastu võetud. muudatusettepanek neliteist vastu võetud, kolmkümmend kaheksa tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist vastu võetud, nelikümmend tagasi lükatud, kuusteist vastu võetud, nelikümmend üks tagasi lükatud, seitseteist kahes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend kaks, vastu võetud, kaheksateist vastu võetud, üheksateist vastu võetud, kakskümmend vastu võetud, kakskümmend üks vastu võetud, kakskümmend kaks vastu võetud, kakskümmend kolm vastu võetud, kakskümmend neli vastu võetud, üks vastu võetud, kaks vastu võetud, kolm vastu võetud neli vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis tagasi lükatud, kakskümmend kuus tagasi lükatud, kakskümmend seitse tagasi lükatud, viis vastu võetud, äh, põhjenduspunkt J vastu võetud, muudatusettepanek kuus vastu võetud, seitse vastu võetud, kaheksa vastu võetud, kakskümmend üheksa tagasi lükatud, kolmkümmend tagasi lükatud ja kolmkümmend üks tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme vastu võetud, viis tagasi lükatud üks tagasi lükatud, number üksteist tagasi lükatud, number kuus tagasi lükatud, lõige viisteist kahes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud. muudatusettepanek seitse tagasi lükatud, lõige seitseteist, esialgne tekst vastu võetud, muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, kolm tagasi lükatud, lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, lõige kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud